Bien, mes chers collègues. kallid kolleegid, jätkame meie koosolekuga. jätkame sealt, kus eile lõpetasime. annan sõna proua Riia, Riiadale. tema räägib meile globaliseerumisega kohanemise Euroopa fondist. palun, Tooni Riada. Well, this isn't a complicated tegemist ei ole keerulise raportiga, see puudutab Larissa supermarketeid, Kreeka on, kahekümne kuuendal novembril kahe tuhande viieteistkümnendal aastal äh, esitas taotluse ja neljateistkümnendal aprillil sellel aastal komisjon lõpetas oma hinnangu, nii et väga kiiresti vaadati see taotlus läbi, me teame, et äh, kuus aastat järjest äh, Kreeka on olnud väga raskes majanduskriisis kahe tuhande kaheksandast kahe tuhande kuueteistkümnenda aastani. tarbimine on väga palju vähenenud, tööpuudus on suurenenud. me oleme tõesti väga hirmutavaid numbreid äh, kuulnud meediast, inimestel ei ole piisavalt süüa. Ähm, tõesti ei olnud mitte mingi üllatus, et äh, see supermarket Äh, kannatas täpselt sama palju nagu ka Kreeka majandus. tegemist on väikeste poodide ketiga, mis pidi oma äh, poode hakkama kahe tuhande neljateistkümnendal aastal siis kinni panema just nõudluse vähenemise pärast. Äh, kärpemeetmed ja tõid selle endaga kaasa, palgad vähenesid, meil on väga hea meel, et Kreeka valitsus kahekümne kuuendal veebruaril kahe tuhande viieteistkümnendal aastal teatud teenuseid pakkus töötajatele. Nad pakkusid seda mm, kooskõlas Euroopa globaliseerimisega kohanemise fondi tööga, tegemist on äh, teenuste paketiga, mis on paika pandud äh, koos sotsiaalpartnerite ja abisaajatega ja seda selleks, et äh, kõikide töötajate konkurentsivõimet parandada. Neile on pakutud koolitust erinevate oskuste saamiseks, selleks et nende karjääri parandada ja tegelikult väga tähtis on, et töötajate oskused vastaksid ka tööturu vajadustele ja erinevatele toetusvõimalustele riikidele. see on kõik, mida ma selle kohta saan öelda, et nagu öeldud, tegemist ei ole keerulise küsimusega, kõik on väga lihtne, nii et kui teil on küsimusi, olen valmis vastama. suur tänu, suur tänu. kuulame nüüd, mida ütleb meile härra Rüübik. Äh, aitäh, härra esimees. mina tänan kolleeg Nirjadat meie jaoks meie kõigi jaoks on äh, tõesti tegemist väga hea raportiga, mida me praegu läbi vaatame. koolitus mängib väga tähtsat rolli tulevikus ja me teame, et komisjon on seadnud eesmärgiks et, et kakskümmend protsenti SKT-st peaks tulema äh, toodete tootmisest ja toodete tootmise puhul ongi väga tähtis see, et teenused toimiksid ja et me loome uusi töökohti Euroopas sellepärast on minu arvates tuleviku jaoks äh, otsustava tähtsusega see, et keskkonnaeesmärkide ja ka tootlikkuse eesmärkide puhul äh, me tõesti väga suured eesmärgid paika paneksime. minu eesmärgiks oleks see, et kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks oleks uus eesmärk, et kaks tuhat kakskümmend oli meil kakskümmend protsenti, siis kaks tuhat kolmkümmend peaks äh, tootmine SKT-st moodustama kolmkümmend protsenti. minu kodupiirkonnas, äh, kus Austrias on praegusel hetkel see määr juba kolmkümmend kaks protsenti, protsenti, nii et me oleme esirinnas. meil on aga väga palju piirkondasid Euroopas, kus tootmine ei toimi, kus toormaterjalist ei toodeta tooteid ja ei jõuta rahvusvahelisele turule. seda olukorda tuleb parandada ja siin mängib muidugi kutseüldhariduse ühendamine väga tähtsat rolli ja õpipoiste süsteem samamoodi. ma olen väga tänulik, et siin on need kõrged eesmärgid paika pandud. Merci, monsieur Vuan. härra Vuan, palun. Uh, aitäh, olen nõus kõigiga, kes ütlesid, et globaliseerumisega kohanemise fond on tähtis, tegemist on ühega meetmetest, mida me saame kasutada ja mida me peaksime rohkem kasutada, kasutama on teatud liikmesriike, nagu minu koduriik Ühendkuningriik, mis ei soovi globaliseerumisega kohanemise fondi vahendeid kasutada. ja vahel on olnud meid olukordi, kus väga palju inimesi koondatakse nagu viimasel ajal terasetööstuses ja meil on tuhandeid äh, töötajaid, kellel on vaja abi ja seda abi võiks anda globaliseerumisega kohanemise fondi kaudu, kuid Ühendkuningriik on otsustanud seda mitte teha. ma arvan, et äh, selliste liikmesriikide puhul nagu Kreeka, millel on äh, finants- ja majandusprobleeme, tuleb meil hoolitseda selle eest, et globaliseerumisega kohanemise fondi vahendeid kasutatakse abi andmisel. ja loomulikult tuleb kinni pidada ka nendest reeglitest, mis on paika pandud äh, fondi jaoks. vahel mind üldse ei üllata see, et koondatud töötajad on leidnud juba ähm, uue töö, enne kui fondist abi tuleb, sest äh, see abi tuleb nii hilja. aitäh ja järgmisena härra Kirtsas, palun. aitäh. suur tänu raportöörile, et ta nii head sotsiaalset närvi üles näitab. Äh, ma olen nõus raportiga, annan teile lisainformatsiooni. supermarketite sektor Kreekas on väga raskes kriisis ja eriti just suurte jaekettide puhul poed püüavad ellu jääda ja ühinevad selle pärast. Neil on tihti suured võlad, nad ei ole võimelised äh, Äh, tasuma tarnijatele ähm, toodetud äh, toodete eest ja tõesti ma leian, et äh, see algatus on väga hea. me saame aidata neid, kes on väga raskes olukorras. Larissa supermarketite töötajatel on tõesti vaja uut stardipauku. olukord Kreekas on väga raske kahe tuhande viieteistkümne, viiendast aastast oleme me olnud äh, raskes olukorras, kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal vaadatakse olukord üle ja ma loodan, et see aruanne tuleb kiiresti. aga äh, ma tooksin välja probleemid fondi toimimisega, need ei puuduta meid, aga nad ei aita meil saavutada eesmärke. esiteks on siin Kreeka bürokraatia, mis äh, on tihti meile kaikaid kodaratesse äh, loopinud äh, ja kahe tuhande viieteistkümnendast aastast Kreeka valitsusel on olnud probleeme kaasrahastamisega. meil oli likviidsuse probleeme, eriti just sellistes olukordades, kus laenuandjate ja Kreeka valitsuse vahel oli sõlmitud kokkulepped. nii et äh, ma kõnnin Ateena tänavatel ja näen inimesi, kes oleks pidanud saama raha, nagu näiteks ajakirjanikud ja meediaettevõtete töötajad, kes Attika piirkonnas on oma töö kaotanud, kuid nad ei ole saanud siiamaani oma töötasu nii et ma kordaksin veel kord seda, mida ma eelnevalt ütlesin, jõudkem kokkuleppele Kreeka valitsusega selleks, et kõik toimiks korrapäraselt ja et me saaksime ka oma usaldusväärsust säilitada ja seda kaitsta tänu, enne kui ma annan noh, sõna proua eh, Iljevale, Nirjevale sooviksin ma küsida eh, ühte asja, mul ei ole sellele küsimusele vastust eh, sest praegusel hetkel on tunne, et tööstusettevõtted kadusid ära, sest hakati tootma mujal, kus tööjõud oli odavam ning äh, eile tuli äh, meie ette jõudis äh, dokument, mis puudutas transporti ning transpordiküsimustes ei ole tegemist mitte globaliseerumisega, vaid konkurentsimoonutustega Euroopa Liidu siseselt, sest seadused on niivõrd erinevad Mm, sotsiaalküsimustes, palgaküsimustes ning transpordisektoris nägin hiljuti Prantsuse televisioonis ühte saadet, kus üks transpordi, eh, kus üks Prantsuse eh, raudteeettevõte filiaal Bulgaarias eh, tegeles transpordivõrgu väljatöötamisega ning seal ei ole tegemist mitte globaliseerumisega, <clears throat> kohanemisega, vaid <clears throat> kohanemisega Euroopa Liidu siseselt. ma mõtlesin näiteks, et, eh, et näiteks supermarketites teatud eh, liikmesriikides eh, on, on domineerivas rollis liikmesriigis ja see tähendab seda, et väiksemad ketid peavad võib-olla oma tegevuse mujale viima Äh, praegusel hetkel toim-, on, toimuvad tõelised sõjad domineerivate supermarketite vahel, mis äh, sunnivad teisi turult äh, lahkuma. nii et isegi mõned poeketid on hädas. kas nende kaastöötajatele peaks samuti abi osutama? nii et mida soo-, sooviksin öelda, et kui väikeettevõtted, õtted äh, nendega seotud ettevõtted kukuvad, jäävad pankrotti, siis mis äh, neist edasi saab ja kas neid peaks samuti aitama globaliseerimise kohanemise fondist, aitäh! aitäh, see on tõesti väga huvitav küsimus ja võib-olla me peaksime ka vaatama, mis on äh, globaliseerumisega kohanemise fondi definitsioon ja kui palju seal on paindlikkust sees, sest näiteks äh, meil Iirimaal on ka äh, probleeme kaluritega just sellepärast, et äh, angerjas on seal näiteks äh, äh, kadumas olevate liikide nimekirjas ja täpselt samamoodi, kui me räägime supermarketitest, siis neil on ka täpselt samamoodi äh, väga suur surve, surve on äh, ressursside puudulikkuse pärast ja sellest tuleks võib-olla laiemalt rääkida. ma tahaksin tagasi tulla selle juurde, mida härra Voon ütles, ma olen temaga nõus, taotluse esitamise aeg, tõesti, see taotlus vaadati väga kiiresti läbi, ma tean, et teistes riikides liikmesriigid saavad ise otsustada kaasrahastamise üle ja na-, neil on väga palju aega seda taotlust esitada ja nagu sa väga õigesti ütlesid, väga paljud on saanud äh, selle aja jooksul juba uue töö, nii et me peaksime vaatama selle peale, kuidas liikmesriigid äh, taotlusi esitavad ja äkki tuleks mingi tähtaeg äh, paika panna selleks, et kiirendada seda tööd. ja tahtsin veel ühe punkti välja tuua, mitte õppivate, mitte töötavate inimeste kohta nüüd äh, noorte töö äh, taganti, töögarantii programm on läbi ja me nüüd tõesti peame vaatama, mis saab mitteõppivate ja mittetöötavate inimestega. kohe kindlasti tuleb nende jaoks mingi abivahend leida, kas see on just kohanemisega, globaliseerumisega kohanemise fondi raames või kuidagi teistmoodi, seda tuleb arutada. see arutelu on siis lõppenud, see puudutas siis globaliseerimisega kohanemise fondi Eh, Larissa supermarketite kohta ning eh, muudatusettepanekud eh, proua Nirjava muudatusete raportile tuleb esitada kümnendaks maiks. hääletus toimub eelarvekomisjonis kahekümne kolmandal mail ja täiskogul hääletame kahekümne viiendal mail. proua Nirjava, kuna teil on juba sõna, soovite äkki esitleda ka oma teist raportit, mis puudutab seda, kuidas väikeste ja keskmiste suurustega ettevõtjate töökohtade loomise potentsiaali paremini ära kasutada. kas ma ei ka twice speaking in the last ten minutes, that's amazing um,. <laughs> kas tõesti saan veel sõna pärast sada kümmet minutit. tegemist on arvamusega siis tööhõivekomisjonile ja siin räägitakse sellest, kuidas Euroopa Liit saab ähm, töökohtade loomise potentsiaali paremini ära kasutada ja kuidas hoolitseda selle eest, et VKE-d korralikke töökohti loovad ja tagavad. nagu te teate, kõige suuremaks probleemiks on just idufirmade rahastamine ja see on küsimus, Ehm, millega me peame tegelema. mind huvitab see väga, sest minul on ka ettevõtlustaust ja näiteks Iirimaa puhul, kui alustada väikese ettevõttega, kui see eh, ettevõte läheb pankrotti, siis tegelikult mitte mingit toetust riigilt ei saa, nii et tegelikult ei ole mitte mingit stiimulit oma ettevõte luua. või kui, siis ainult siis, et sa saad tõesti täiesti kindel olla, et su ettevõte tõesti ka toimib nii et väga tähtis on, et VKE-del oleks rahastus tagatud ja et meil oleks korralikud tugistruktuurid paika pandud. VKE-d mängivad väga tähtsat rolli ka ühtekuuluvuse puhul ja nad on ilmselgelt ka iga majanduse, majandusharu äh, selgrooks just töökohtade loomisel ja täpselt samamoodi ka sisserändajate integreerimisel ning samamoodi ka noorte töölevõtmisel. meil on tõesti väga palju vaja teha ära selleks, et korralikud koolitusmeetmed sisse viia, selleks, et VKE-d saaksid siin töökohti luua. meil on vaja nii era- kui avaliku sektori vahendeid toetamaks noori, et nad saaksid koolitust. samamoodi tuleb noortele kohe väga varasest vanusest hakata ettevõtlikkuse aluseid õpetama peale selle tuleb meil tähelepanu pöörata ka piirkondlikele erinevustele, eriti ettevõtete rahastamise puhul, eriti just riiklike tugipankade toetustele tuleks mõelda. siis tul-, meil ka Euroopa Liidu tasandil korrigeerimismeetmed sisse viia selleks, et kõikidel VKD-del oleks võrdsed võimalused. meil on eriti vaja keskenduda vaestele piirkondadele ja nendele riikidele, kus on olnud suuri majanduslikke probleeme ja ka nendele, kus need majanduslikud probleemid räägi-, jätkuvad jätkuvad, ma räägin siin ka Euroopa finantsinstrumentide kasutamisest ja peale tuleb Äh, kutsuda investeerimispanka üles kutsuda, et ta informeeriks äh, parlamenti edasi ka äh, ettevõtete rahastamiseks antud toetustest, sest ainult niimoodi on meil võimalik kõrge kvaliteediga korralikke töökohti luua. meil tuleb võidelda selle peale, et VKE-des töökohad kaovad, peale selle tuleb hoolitseda ka selle eest, et VKE-del oleksid ka sarnased rahastamissüsteemid meil on Iirimaal väga palju kooperatiive ja näiteks äh, maapiirkondades nendel kooperatiividel ei ole mitte mingit riigi toetust või tagatisi, neil on vaja juurdepääsu rahastamisele. on väga tähtis, et me tegeleksime ka sotsiaalse ettevõtlusega, väga tähtis on, et meil oleks sotsiaalse ettevõtluse toetamisvahendid ja et just kooperatiividel oleks juurdepääs nendele. just äh, vaestes piirkondades on see väga tähtis, äh, et nad saaksid kas siis äh, kogukonna või kohaliku omavalitsuse tasandil neid kooperatiive luua ja tuleks siis ka teatud mehhanismid selleks luua, et neil oleks rahastamine ja muud toetamisvõimalused. olen muidugi valmis vastama ka küsimustele. aitäh! suur tänu, proua raportöör ja nüüd saab sõna härra Rüübik. aitäh. ma usun, et just töökohtade loomine mängib tulevikus veelgi suuremat rolli. meil on siin suured erinevused erinevate liikmesriikide vahel see sõltub muidugi ka koolitusest ja eelmise küsimuse puhul, supermarketite puhul ma seda juba ütlesin. kui meil ei õnnestu tootmist äh, Euroopas toetada, tootmist suurendada Euroopas äh, kakskümmend protsenti, siis kahe tuhande kahekümnendal aastal kolmkümmend protsenti, kahe tuhande kolmekümnendal aastal, siis meil olukorda ei ole võimalik äh, lahendada. meil on vaja stimuleerida just äh, tootmist. meil on selleks vaja ka ettevõtteid, mis on valmis riske kandma ja vastutust võtma, mis on valmis äh, oma töötajaid välja koolitama ja siis tulekski endalt küsida, et milliseid stiimuleid oleks siin võimalik luua. kui ma oleksin naiivne, siis ma võiksin öelda, et VKE-d peaksid riikidelt saama tagatise näiteks et, et üks protsent kasumit äh, saavutatakse nagunii ja kui seda ei saavutata, siis äh, riik annab toetusi nii kaua, kuni kasumimäär on vähemalt üks protsent, aga siis tekib küsimus, et kes otsustab, palju ettevõte võib kulutada. nii et praktilises elus selline süsteem ei toimiks, kui tuleb väga palju kulutada, sellepärast üks selleks et, et ühe, üks protsent kasumit saama kohta. nii et äkki me peaksime selle asja ümber pöörama ja mõtlema, et kuidas panna äh, ettevõtteid vastutust võtma. see tähendab seda, et peab olema korralik sissetulek, ükskõik, kas tegemist on eraettevõttega, kooperatiiviga või riikliku ettevõttega tulemused, vastutus äh, ja ka kapitaliinvesteeringud peavad ennast ära tasuma, ainult niimoodi on võimalik uusi töökohti luua ja sellepärast see progressiivse maksu sisseviimine käibemaksu puhul äh, päris hea mõte, aga siis tuleb mõelda selle peale, et millistes valdkondades selle progressiivse maksu saab sisse viia äh,. Austrias näiteks on see luksuskaupadele sisse viidud, et käibemaks ei ole luksuskaupadele mitte kakskümmend protsenti, vaid kolmkümmend protsenti või siis ka nende autode puhul, mis väga palju kütust tarbivad, on samamoodi käibemaksumäär kõrgem. ma arvan, et äh, eelarvekomisjon peaks äh, väga palju järele mõtlema ka selle peale, kuidas koolitusvõimalusi parandada. meil on siin õpipoiste programm, vahetusprogrammid, äh, mis on tõesti väga tähtsad, väga tähtis on, et me rahvusvahelisel tasandil teguksime äh, noortele ettevõtjatele ette nähtud Erasmuse programm, sinna on kaasatud kümneid tuhandeid ettevõtjaid ja meil oleks nüüd vaja tõesti rahvusvahelisi programme ja ainult siis, kui me leiame inimesi, kes on valmis vastutust kandma, äh, saame me ka oma tööpuudusest üle ja see on tegelikult see ülesannega, millega meil tuleb eelkõige tegeleda. suur tänu ja nüüd saab sõna härra Voon. Uh, aitäh, esimees. Remoodi esimene variraportöör ei ole veel kohal, nii et ta palus äh, Äh, siis äh, et mina ütleksin tema poolt ja sotsiaaldemokraatide poolt paar sõna. kõigepealt äh, tahaksin õnnitleda teid selle raporti puhul. me tõesti tervitame seda, eriti seda, et on rõhutatud VKE-de julgustamist, selle olulisust aga ma arvan, et siin peaks olema mainitud, et peaks julgustama ka nende kasvamist, sest me soovime eh, ju, et väiksed ettevõtted muutuksid keskmise suurusega ettevõteteks ja keskmise suurusega ettevõtted suurettevõteteks. see aitaks eh, kaasa töökohtade loomisele ja majanduskasvule ja me peaksime eh, välja tooma ka need võimalused, mis on olemas Euroopa rahastuse saamiseks, et ettevõtted saaksid kasvada paraku mõned neist fondidest ei ole sugugi VKE-de radaril. näiteks ei ole kuigi palju VKE-sid, kes esitaksid taotlusi Horisont kaks tuhat kahekümne programmist äh, rahastuse saamiseks. ühtekuuluvusfondi puhul on olukord äh, veidi parem, aga me arvame, et seal peaks äh, ka rohkem vahendeid andma just VKE-dele, sest see ongi selle programmi mõte Äh, nii et äh, siin tuleks siis parandada võimalusi VKE-dele, et nad äh, saaksid rahastust siis oma tegevuse toetuseks. ja loodetavasti siis tulevikus luuakse ka veel teisigi fonde, kust saaksid VKE-d rahastust. ja me peaksime avama neile rohkem võimalusi ka näiteks Koosme programmist mulle tundub, et äh, tegemist on sellise programmiga, millest äh, väiksemad ettevõtted ei ole kuigi teadlikud, isegi kui nad teavad, et need on olemas, ei äh, ma arvan, et väga vähesed neist on teadlikud sellest, kuidas saab taotlusi esitada rahastuse taotlemiseks just neist konkreetsetest instrumentidest ja me peaksime teavitama sellest, et jah, need on täiesti mm, juurdepääsetavad ka VKE-dele, neil on võimalus taotleda rahastust, nii et see oleks üks võimalus, kuidas neid toetada. Merci! suur tänu! järgmisena saab sõna nüüd härra Novakov. Thank you very much, sir! suur tänu, esimees! ka mina tahaksin õnnitleda raportööre raportööri proua Niriadat selle väga tasakaalustatud raporti eest ja suur tänu hea koostöö eest riigikomisjoni poolse või riigikomisjoni esindajana on mul võimalus siis äh, keskenduda just sellele teemale, Äh, ning siin on mitmeid olulisi punkte meie jaoks. kõigepealt on oluline, et VKE-dele mõeldud grandid, mikrokrediidid ähm, ja nii edasi, need on, siin tuleb äh, luua teatav tasakaal, sest et meil on praegu väga palju rahastust, aga ei ole selge, et kuidas seda üldse kasutada, inimesed ei tea, kuhu pöörduda, millistest fondidest taotleda seda rahastust. lihtsam on minna lihtsalt panka, võtta tavaline laen, maksta selle eest kõrget intressi või siis eh, pöörduda konsultandi poole, nii et eh, siis osa projekti kuludest kaetakse, nii et me peame siin me peame siin lihtsustama äh, neid menetlusi VKE-de jaoks, et neil oleks lihtsam taotleda Euroopa Liidu rahastust. me keskendume praegu neile piirkondadele, kus äh, kasutatakse ära äh, liiga vähe rahastust, sest praegu meil selline paradoks, et just need piirkonnad, mis vajavad rahastust kõige rohkem, ei kasuta seda täielikult ära nii et tuleks keskenduda just neile piirkondadele ning äh, komisjon peaks ka oluliselt lihtsustama neid menetlusi ja rahastamise korda, ka mis puudutab hindamist, kontrolli ja mina olen arvamusel, et kontroll peaks olema riskipõhine. Need äh, toetuse saajad, äh, kes on minevikus äh, Äh, siis näidanud, et äh, neid ei ole põhjust kontrollida, neid peakski vähem kontrollima. ja need, kelle puhul on olnud probleeme, neid tuleks kontrollida põhjalikumalt, et vältida igasugust Euroopa rahastuse väärkasutust. mis puudub kosmet äh, Horisont kaks tuhat kakskümmend Erasmust, siis nagu olen ka varem öelnud, Erasmus siis seal on ette nähtud hetkel viiskümmend viis miljonit eurot seitsme aasta peale ettevõtetele ja see on ju tegelikult naljanumber. noored äh, inimesed peaksid olema mitte ainult sõnades meie, meie prioriteediks, äh, vaid äh, ka tegudes ja viiskümmend viis miljonit seitsme aasta peale kahekümne kaheksa liikmesriigis on liiga vähe. meil on vaja ka hinnata ühtekuuluvuspoliitika tulevikku. me peame liikmesriikidel paluma välja tööd või me oleme äh, neil äh, palunud välja töötada strateegiat tulevikuks, aga meil endil ei ole tegelikult äh, mingisugust mõistlikku tegevuskavast või strateegiat. mis puudutab riigipõhiseid et, et, mm, siis soovitusi Äh, siis siin meil on küll teatavad äh, eesmärgid paika pandud, aga mitmetes liikmesriikides on probleeme sellega, et, äh, et seatakse liialt ranged nõuded. ja meil on vaja ka teavitada VKI-sid paremini sellest, et Euroopa Liidus on olemas teatud programmid, teatud vahendid, neid toetada. ja lõpetuseks on oluline temaatiline eesmärk kakskümmend kolm see tuleb seada prioriteediks ja see tähendab siis, et kuigi meil on nüüd niivõrd suured ähm, probleemid rändekriisiga, siis see ei tohiks olla ettekäändeks, et võtta raha Horisont kaks tuhat kahekümnest koosmeest ja siis äh, raha ümber paigutada. me ei tea, kui kaua see kriis veel kestab ähm,. aga ma olen kindel, et äh, kunagi see läbi saab, mitte veel äh, homme ega ülehomme, aga millalgi küll. ja sellepärast äh, ei tohiks me nii kergekäeliselt ümber jagada, võtta välja raha neist, äh, mis on mõeldud nende prioriteetide jaoks, mis on meile tegelikult olulised. aitäh. tänu ja viimane kõneleja, palun. aitäh. Äh, ütleb härra Denanu, tegemist on hea raportiga, tahaksin siin rõhutada kahte punkti, kõigepealt see, mis puudutab Ehm, ettevõtteid äh, väikelinnades, puudutab ka ettevõtteid maapiirkondades, kus äh, tihti ettevõtted soovivad asutada äh, enda tegevuse seal, kus neil on selleks olemas struktuur. meil on vaja poliitilist tahet selleks, et võimaldada ettevõtetel tegutsema hakata maapiirkondades, annab uue elu meie maapiirkondadele ning teine oluline aspekt puudutab äh, sotsiaalmajandust, kooperatiive, mida, millest siin raportis räägitakse, arvan, et äh, kooperatiive tuleb kohelda samamoodi nagu teisi ettevõtteid. ja selle küsimusega tuleb tõsiselt tööd teha ning tulles tagasi nüüd sellega juurde, mida rääkisime täna üleilmastumisest, on vaja, et VKE-d oleksid võimelised ennetama seda, mis hakkab äh, toimuma, ennetama üleilmastumist, Euroopa Liit äh, peaks neid äh, toetama ning mina teen ka selle sisulise ettepaneku üleilmastumise kohandamise fondi osas on vaja, et ettevõtted suudaks sammu ees olla üleilmastumisest ennast ette valmistama ja ennast ka võib vajaduse korral ümber kvalifitseerima. suur täna ja viimasena saab raportöör sõna kokkuvõtete tegemiseks. Teid on nii soojalt õnnitletud. suur tänu kõigile teie tähelepanekute eest. muidugi võite ka igal ajal, kui soovite veel midagi lisada, äh, mulle teada anda. jah, ilmselt siin on võimalik äh, seostada seda erinevate teiste teemadega või dokumentidega, nagu näiteks see varasem globaliseerimisega kohanemise Euroopa Fondi raport. ja ma arvan, et ähm, tuleb tunnistada, et eelarvekomisjoni probleem on suuresti see, et ei tundu, et kolleegidel kuigi huvitav rääkida finantsinstrumente, siis keegi ei saa täpselt aru, millest juttu on. nii et on väga oluline tõepoolest, et me suudaksime selle sõnumi edastada, et mis äh, on oluline, millised võimalused on. me kõik ju teame seda, et inimestel on oluline eelkõige see, et kuidas nad rahastusele ligipääsu, et ja kui me ei anna neile seda infot, siis nad tõenäoliselt ei suuda seda ise üles leida, nii et jah, väga oluline on lihtsustada menetlusi. ja on oluline eh, siis premeerida just neid ettevõtteid, eh, kelle, kes on näidanud, et eh, nad käivad rahaga vastutuslikult ümber, et neid ei tohiks üle koormata igasuguse bürokraatiaga ja veel tahaksin mainida, mis puudutab ühistuid, siis mulle meenub siis alati üks lugu, mis minuga juhtus, ma olin Iirimaal ühes poes, kus väga, vabandust, ühes linnas, kus väga paljud poed panid oma uksed kinni ning äh, ma nägin ühe poe esist, seal oli siis kolm erinevat ettevõtet, kolm erinevat poodi ühes hoones ja nad kõik täiendasid üksteist. üks oli siis raamatupood, siis oli äh, õmbleja või õmblusmasinate müüja ja äh, siis oli äh, muusikariistade müüja, nii et nad jagasid, ähm, jagasid äh, siis üürikulu, jagasid seda pinda, nii et see oli selline võimalus, kuidas, kuidas siis üksteist aidata, nemad ei saanud mitte mingisugust toetust riigi, riigilt nii et eh, need on sellised erinevad ideed, et kuidas, eh, kuidas muuta eh, olukorda kergemaks ettevõtete jaoks. mina olen pärit Iirimaa maapiirkonnast ja sellepärast ma näen, kui oluline on tegelikult see ühistegutsemine, üksteise toetamine. nii palju siis minu poolt ja kui teil on veel mingisuguseid märkusi, siis võtke minuga ühendust ja veel Ehm, nüüd neile, kes ei tea, kuidas minu nime hääldada, siis see on tegelikult päris lihtne. Liia on õige hääldus, aitäh. Merci, Liia. suur tänu, Liia. nüüd äh, võttes äh, arvesse, kui hea raportiga on tegemist, kas muudatusettepanekuid tuleb, kui tuleb, siis tuleb need esitada enne äh, kahekümne kaheksandat aprilli kell kaksteist ja hääletus meie komisjonis toimub kahekümne kolmandal või kahekümne neljandal mail ja tööhõivekomisjon hääletab viieteistkümnendal juunil. Nemad äh, on siis need, kes selle raporti põhikoostajad on. Lähme VKE-de finantsee-, jääme endiselt VKE-de finantseerimise juurde ja räägime siin nende kapitaliturgudele ligipääsust ja sõna saab härra Kusmjuk. E, suur tänu, härra esimees. juba eelmises e, raportis on palju öeldud VKD e rolli kohta nii iga liikmesriigi majanduses kui ka kogu Euroopa Liidu jaoks. mina keskendun neile teemadele, mis on seotud rahastamisega minu ettevalmistatud arvamus on siis koostatud majanduskomisjoni jaoks. nii et äh, meie ettepanekud on lühemad, äh, konkreetsemad, me suutsime need koondada mõndadesse äh, punktidesse, mis puudutab välisrahastust, siis kaheksakümne protsendi ulatuses tuleb rahastus eh, pankadest ainult kakskümmend kaheksa protsenti kapitaliturgudelt VKD jaoks ning eh, praeguses majanduskriisis on siis olukord muutunud selle sektori jaoks väga keerukaks. rahastuse saamine ei ole lihtne ja sellepärast on Euroopa eelarvel ja Euroopa programmidel mängida äärmiselt oluline roll VKE-de jaoks. ja ka äh, EFS-il on väga oluline probleem, äh, vabandust, EFS-il on väga oluline roll. tooksin välja mõned äh, olulisemad punktid äh, oma arvamusest. kõigepealt ta-, tahtsin rõhutada, et Euroopa Liidu eelarve peaks hõlbustama VKI-le juurdepääsu kapitaliturgudele ja rahastusele, tahtsin rõhutada seda, et VKE-de toetusprogrammid peaksid säilima vähemalt äh, kuni praeguse mitmeaastase finantsraamistiku lõpuni. ja tahtsin rõhutada ka seda, et on väga oluline säilitada koosmeeprogramm ja samuti on väga äh, positiivne see, et on seitsekümmend viis miljardit eurot äh, määratud äh, just VKE-de jaoks Euroopa strateegiliste investeeringute fondist. me jälgime hoolikalt, milline selle investeeringu mõju on VKE-dele ja see on eriti oluline vähem jõukamatele piirkondadele, kui rääkida nüüd selle investeeringu geograafilisest jaotusest ja lõpetuseks tahan veel öelda, et äh, oleks oluline veidi suurendada neid summasid, mis äh, meie käsutuses on mul on väga hea meel, et on uued äh, sihtotstarbelised programmid ja oluline on liikuda toetuste juurest äh, garantiide või tagatiste juurde, sest et äh, need ei moonuta turgu selliselt ja samas suurendavad konkurentsivõimet. samuti on oluline roll tõukefondidel, et juurde meelitada investeeringuid, mis tulevad kasuks eelkõige VKE-dele väiksemates ja vaesemates piirkondades. ning äh, siis veel äh, probleemiks on erinevad ähm, regulatsioonid, mis muudavad juurdepääsu rahastusele VKE-de jaoks keeruliseks, nii et neid tuleks lihtsustada. nii palju siis minu poolt ja muudatusettepanekuid on võimalik esitada kuni kahekümne kaheksanda aprillini kella kaheteistkümneni ning äh, hääletus toimub kahekümne kolmanda, kahekümne neljandal mail. annan nüüd sõna jällegi Paul Rüübigile aitäh, jah, see on muidugi teema, mis on meie jaoks väga oluline, tööhõive mängib väga olulist rolli ka eelarvekomisjonis. me teame, et, et ettevõtjaks saamine on väga suur samm. ja eh, siis ka uute töötaja, kohtade loomine on väga suur samm sest et see toob endaga ka kaasa väga suured riskid ning sellepärast on paljudel raske seda otsust langetada, sest nad teavad, et see võib kaasa tuua suuri raskusi. ja sellepärast suur tänu kogu eelarvekomisjonile sellest, et meil on olnud võimalik tuua fookusesse just ka naisettevõtjad sest et äh, just naistel on väga oluline paindlikkus tööajas ning ettevõtlus võimaldab seda eriti hästi. ning äh, eelmisel aastal me ju otsustasime luua sisserändajate tööhõiveprogrammi, et mõelda seda, kuidas korraldada asju sisserändajate hulgas, kuidas luua stiimuleid, et nad muutuksid ise aktiivseks, ettevõtlikuks, samas eh, siis parandada ka näiteks nende keeleoskust. ja lõpetuseks tahaksin veel mainida programmi Horisont kaks tuhat kakskümmend, sest eh, see rahastu, mis on ette nähtud VKE-dele, seal on nõudlus palju suurem, kui tegelikult vahendeid on. meil lihtsalt ei ole piisavalt rahastust selles valdkonnas. nii et äh, seetõttu arvan, et me peaksime mõtlema ka selle üle, kuidas Horisont kaks tuhat kakskümmend raames paremini äh, subsideerida just seda VKE-dele mõeldud rahastut sest et siin on oluline just see laiendamise, suurendamise, mastaabi suurendamise äh, teema, kuidas saaksid ettevõtted oma tootmist laiendada ja ka rahvusvaheliselt suuremat rolli mängida. nii et me peame tõesti toetama VKE-sid, kes suudavad luua uusi hästi tasustatud töökohti ja sellepärast on oluline nende arengut rahastada, aitäh! Äh, härra Poom, palun! aitäh, esimees! Äh, ma jällegi äh, esitan oma kommentaarid ähm, kolleegi poolt, ähm, kes on variraportöör, ta sooviks siis tänada raportööri selle väga olulise äh, raporti eest ning me saame suuresti nõustuda sellega, COSME on loomulikult väga oluline, kuigi nagu ütlesin ka eelmises sõnavõtus, siis on väga oluline leida viise, kuidas seda konkreetset instrumenti reklaamida paremini VKE-dele, et nad oleksid teadlikud, et need rahalised vahendid on olemas, neid on võimalik taotleda ja meil on ka hea meel, et tõukefondides on ette nähtud äh, rahastus just VKE-dele. me peaksime tulevikus äh, seda jälgima, kuidas täpselt neid vahendeid kasutatakse, et need tõepoolest leiaksid ka efektiivset kasutust töökohtade loomisel ja ettevõtete toetamisel. ma arvan, et me kõik tervitame äh, seda mõtet, et juurdepääs Euroopa Liidu rahastusele, äh, see peaks olema lihtsam, VKE-dele menetlusi tuleks lihtsustada, kui äh, ma kohtun äh, regioonide komitee esindajatega, siis ütlevad nad alati, et on oluline neid reegleid lihtsustada nii et äh, siin on oluline säilitada see tasakaal, et ühest küljest oleksid rahalised vahendid lihtsalt kättesaadavad väiksematele ettevõtetele, väiksemate projektide jaoks, samas tuleb aga ka tagada, et äh, raha kulutatakse mõistlikult. seda tasakaalu on muidugi keerukas leida, aga usun, et me suudame seda. ning äh, on ju loodud nüüd kõrgetasemel töörühm, mis nende küsimustega tegeleb ja äh, Äh, ma loodan, et sealt tuleb ka huvitavaid ideid ja lahendusi, kuidas lihtsustada neid menetlusi. kuigi lihtne see muidugi ei ole. ja siis äh, ma arvan, et oluline on siin raportis punkt viis, kus raportöör tervitab äh, seda, et liigutakse grantide juurest siis tagatiste poole. ma arvan, et see muutus toimub niikuinii nii aga ma arvan, et alati peaks siiski jääma ka võimalus grandi taotleda VKI-dele, eriti just väikeste projektide jaoks, sest et kui me täiesti nende pakkumise lõpetame, siis siis ei oleks see ka äh, hea mõte, ma usun, et äh, jah, me peaksime liikuma selles suunas, pakkuda rohkem laene kui grante, aga täielikult me neid äh, suur, suur tänu, suur tänu äh, ka sõnasoovijatele. kas härra raportööril oleks midagi veel lisada? aitäh. suur tänu, esimees, suur tänu kõigile märkuste eest. usun, et Need lähevad samas suunas kui minugi mõtted. ja seetõttu on vaja suurendada rahastust VKE-dele, jah, see on see, mida me kõik soovime. see on väga oluline mõte, mis läbib kogu äh, raportit ja ma arvan, et äh, oluline mõte on see, et me tahame toetused välja vahetada tagatiste vastu see võimaldaks äh, sektorit paremini rahastada meie eelarvevahenditest. ja arvan, et me peaksime rõhutama ka Euroopa strateegiliste investeeringute fondi tähtsust, see on seitsekümmend viis miljardit eurot EFSist ja võimalik, et seda summat veel suurendatakse ning ma olen kindel, et see mõjutab väga oluliselt VKE-d sektori arengut jällegi äh, kordan üle, et äh, teil on võimalik esitada muudatusettepanekuid, liiga palju aega selleks muidugi ei ole. ei, sest nagu te ütlesite, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg äh, on teine mai kell kaheksateist null null. kahekümne kaheksas aprill siiski, parandab ennast esimees, kell kaksteist null null ning eelarvekomisjonis toimub hääletus kahekümne kolmandal või kahekümne neljandal mail ning eh, majanduskomisjonis toimub hääletus kas kolmeteistkümnendal või neljateistkümnendal juunil. ning eh, mis puudutab EKD finantseerimist, siis toimub meil mitu kuulamist täna pärastlõunal eh, ja toimub ka arutelu, loodetavasti tuleb teid rohkelt sellele osalema. selle pakkus välja just nimelt meie kolleeg Liia. ning nüüd annan sõna raportöörile, kes eh, koostas algatusraporti ühise välgi, välise julgeolekupoliitika rakendamise kohta, kuna te selle ülesande mulle andsite, eh, siis eh, võin öelda, et tegemist on kriitilise raportiga ning väljendab kahetsust, sest äh, praegusel hetkel on küsimuse all küsimärgi all Euroopa Liidu usaldus ja usaldus, usaldusväärsus. me väidame, et meil on olemas julgeoleku- ja kaitsepoliitika, kuid äh, mina konstateerin seda, et eelarve Eh, on selleks väga väike, väga väike, kolmsada kakskümmend miljonit ehk null koma kaks protsenti Euroopa eh, Liidu eelarvest. null koma kaks protsenti on pühendatud eh, Euroopa eelarvest julgeoleku ja kaitse küsimustele ning sedagi kasutatakse alakasutatakse ehk siis üheksakümne kuue miljoni euro eest. see tähendab siis seda, et Äh, see äh, näitab vähemalt seda, et meil puudub igasugune ambitsioon, et me äh, ei ähm, vaata tõele näkku hetkel, kus rahvusvahelised konfliktid ohustavad meie julgeolekut kogu Euroopa Liidus. ning ma räägin siin sõjalisest võitlusest inimkaubitsejate vastu Vahemerel, samuti ka tegevusest Põhja-Aafrikas, Sahara-aluses Aafrikas, samuti tsiviiltegevusest BSTC raames. praegusel hetkel meie reaktsioon on migratsioonikriisile väga nõrk olnud ning ei ole tegelikult näidanud üles mingisuguse strateegia väljatöötamist. mind hämmastab ka see, et praeguses keerulises eelarveolukorras kus äh, sõjalised äh, kulutused on tunduvalt vähenenud võrreldes eri muude maailma piirkondadega, ei leia liikmesriigid, et äh, oleks vaja staabimajandust suurem, sellele keskenduda ja ei ole Eh, praegu need riigid, kes sooviks seda teha, võiks seda võtta, teha seda nelja, artik nelikümmend kuus alusel Euroopa aluslepingutest. Eh, sellega tegeleb praegu Batteni grupi liigi, riigid, aga ma mõistan hukka, et eh, selle, et seoses ülikeerulise süsteemiga ei ole ei ole võimalik ka seda teha, mis paneb tegelikult löögi alla kogu Euroopa tõhusa kaitsepoliitika äh, Äh, võimalikkuse ning arvan, et äh, seda, et meie praeguseid potentsiaale ja võimalusi pole piisavalt kasutatud liikmesriikidest ja olen mures ka sellepärast, et äh, ametivõimalusi on vähendatud ja kärbitud kahe tuhande kümnendast aastast peale. leian, et on äärmiselt oluline, et kasutataks ära ka kaitseküsimuse uuringute läbiviimise võimalusi, et ette valmistada tulevikku. ning äh, Te teate, et Euroopa Parlament on pilootprojekti välja töötanud selles äh, valdkonnas äh, ning äh, pakub välja võimalusi, kuidas edasi tegutseda alates kahe tuhande seitsmeteistkümnendast aastast alates kasutades selleks, kasutades selleks võimalusi ja signeeringuid, mis ette on nähtud ja annan nüüd sõna kolleeg Salles Peretsile suur tänu, kõigepealt sooviksin tänada raportööri tema suurepärase eh, töö eest selle arvamuse koostamisel, minu meelest on hea eh, projektiga, mis on eh, napisõnaline, täpne ja konkreetne. arvan, et selle tekstiga võib võib Äh, kõneleja ütleb AFCO komisjon äh, olla rahul ja meie komisjon samuti. Äh, praegusel hetkel on olu-, olukord keeruline Euroopa Liidus seoses migratsioonivoogude ning terroriohuga. Euroopa Liidul peab olema piisavalt vahendeid selleks, et välja töötada tõeline julgeoleku- ja kaitsepoliitika. ma olen väga tänulik selle eest, et on räägitud analüüsist struktureeritud koostööst, mis on üks olulisematest äh, instrumentidest, mis on Euroopa Liidu käsutuses pärast Lissaboni leppe sõlmimist ja mida seniajani ei ole veel kasutatud. sooviksime, et äh, äh, mainitaks ka ähm, Eh, missiooni Vahemerel, eriti seoses eh, edusammudega, mis on tehtud kokkulepete eh, sõlmimisel Liibüas, Liibüaga, mida toetab ka ÜRO ja mis on juba tuhande Liibüa, tuhandete Liibüa pagulaste elu päästnud. samuti sooviksin ka, et räägitaks et räägitakse usaldusfondidest, mida praegu piisavalt ei kasutata ning äh, Ehm, järgmisel ning kahekümne seitsmendal aprillil toimub selle ehm, eh, teemal eh, kogunemine erinevate komisjonide vahel, kus eh, neid küsimusi arutatakse, siis ma oma lõpliku seisukoha välja siis, kui teame, kuidas see kohtumine toimub ja kuidas seal läheb. suur tänu, kallid kolleegid, järgmisena saab sõna härra Šteshovski. suur tänu, ma sooviksin teid tänada sooviksime teid tänada selle suurepärase raporti eest, mis on lühike, kuid äh, mida suutsite siiski ähm,, kus suutsite siiski kokku võtta suuremad probleemid ja suuremad äh, äh mured, ma täheldasin just ühte huvitavat fakti, meid kutsuti, Euroopa Parlamenti kutsuti üheksandale kohtumisele äh, parlamentide vahelise kohtumisele Euroopa ja Aasia parlamentide vahel ning eh, nagu seda minu kolleeg Tšarneskiga esitasime ka meie Euroopa Parlamenti eh, loomulikult eh, osales seal ka teiste Euroopa parlamentide esindajad ning ma näiteks nägin, et Mongoolias ei ole Euroopa Liit absoluutselt esindatud. samas kui äh, on meil äh, saatkond äh, Fidžis, äh, esindus seal paljud riigid näiteks saadavad oma sõdureid treeningutele, õppustele Mongooliasse, aga see, meil ei ole seal esindust, meil ei ole seal oma välisteenistus esindatud ning ma küsiksin nüüd, et äh, et äh, kas sellised ühishanked, äh, näiteks sõjavarustuse hanked, ei peaks toimuma ühes kohas, miks peaks Tšehhi Vabariik ostma varustusi, varustust palju halvematel tingimustel kui näiteks Portugal või teised riigid ja kui ei soovita ühist Euroopa armeed, siis võib-olla oleks võimalik eh, eh, paremini kasutada ära kulu, kaitsekulutusi. Eh, need on väga erinevad liikmesriikides ja arvan, et see peaks, see peaks ole, toimuma nii ka tulevikus. see on minu poolt kõik. suur tänu, väga selgelt öeldud. suur tänu, ütleb proua Moody meie ühisel kaitsejulgeolekupoliitikal on palju pädevusi, õiguslikke, ähm, sõjalisi, ähm, arengulisi ja need on, äh, peavad suutma adekvaatselt kriisile reageerida, kas asendades NATO tegevust teatud äh, puhkudel ja nagu ma seda ütlesin, on tehtud äh, ära äh, hea töö olemasolevate pädevuste raames, kuid on oluliselt, äh, on oluline, et me jääks realistlikuks selles osas, mida me selle poliitikaga saavutada suudame. väga paljude riikide meelest ei jää vahendid enamat kasutamist tingimata positiivsena, nagu näiteks minu kodumaa, kuid peame siiski kiiremini ja tugevamalt äh, ähm, tegutsema, et äh, oma vahendid maksimaalselt kiiresti ja tõhusalt äh, kasutusele võtta, meil on vaja välja läbimõeldud missioone ja tegevusi, peame tugevdama kriisihaldusvõimekust ning samuti ka koostööd. suur tänu. suur tänu. muid Äh, sõnasoovijaid ei ole. Äh, tänan sõnavõtjatele. kolleeg Gonzales Pons rääkis sellest, kui oluline on korraldada missioone Vahemerel ning mõeldes siin näiteks Frontexi peale äh, sellesse panustab Itaalia merevägi, sest kui Liibüa Äh, rannikul äh, äh, alused vette lastakse, siis itaallased omalt poolt samuti reageerivad ning mina soovisin väljendada selle raportiga, mis on väga lühike, et, et aitab juba niisama kätega vehkimisest. meil on väga väike, vähe vahendeid, väga vähe, väike eelarve ning mida me kasutame kõigest kahe kolmandiku ulatuses. ja ja on olemas näiteks mingisuguseid lahinguüksusi, mis äh, eksisteerivad, kuid mida ei kasutata ja need on ka väga raske kasutusele võtta ja praegusel hetkel langeb põhiline raskus riiki äh, riikidele, kes juhivad äh, nõukogu ning äh, äh, praegusel hetkel jätame mulje, et oleme, meil on pädevused, meil on võimekus, kuid üheks päev jõuab kätte see päev, kus Euroopa kodanikud hakkavad küsima, mida Euroopa teeb ning tundub, et Euroopa on täiesti võimetu. see pole eriti meeldiv ning äh, see on, see on muidugi jahu kõigi ksenofoobide ja natsionalistide veskile. nii et äh, äh peaksime esitama nõukogule küsimusi, ootame neid vastuseid äh, ja mis puudutab näiteks äh, äh näiteks sõjavarustuse ühist hankimist, siis see on samuti oluline küsimus ja mis puudutab ka esinduste saatkondade avamist, see on samuti oluline küsimus Eh, see puudutab ka kinnisvarahankeid ja Euroopa välisteenistus eh, Tokyos, Pekingis eh, tundub nagu ei oleks võimalik vastastikku neid kulusid jagada, see võiks olla tegelikult liikmesriikide jaoks kokkuhoid. aga ma muidugi ületan siin riikliku suveräänsuse piiri, aga kui asi puudutab immigratsiooni, siis äh, on selliseid liikmesriike Euroopa Liidus, kes äh, sekkuvad äh, Süürias ja Liibüas. Äh, nad on osalenud olnud selle riigi kadumises, mis on avanud pärani uksed Saharaluse Aafrika migratsioonile Itaaliasse, Lampedusasse ja mõningad liikmesriigid sõjaliselt osalevad Süürias, ameeriklased ei osale ja kõik hakkavad välja tõmbama. tagajärjed tagajärjed on pagulased. nii et esitasin lihtsalt äh, probleemid üksteise järel ja tegin mõningaid soovitusi, muudatusettepanekuid võib esitada teise maini kell äh, kaheksateistkümneni kahe, äh, hääletame kas kahekümne kolmandal või kahekümne neljandal mail ning komisjon esitab oma arvamuse, ahveti komisjon esitab selle arvamuse neljateistkümnendal juunil hääletades ning kui ma räägin nüüd hääletusest, siis hakkamegi nüüd hääletama paluksin, et te see libistaks oma äh, kaardid hääletusmasinatesse ja äh, kontrollige, kas äh, hääletusmasinad toimivad. hääletus on alanud. ja mm, te hääletage, palun. Il manque encore quelques votants. Il y a 20 kakskümmend kuus kaarti eh, kasutati sisse või kakskümmend kaheksa. Eh, väga tore, eh, hääletus on lõppenud. Nous avons maintenant nüüd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 peab loobuma hääletamisest. kas see on tehtud? väga tore, aitäh. esimene tekst, mida me hääletame, on Euroopa piiri ja rannikuvalve loomine. muudatusettepanek kolmteist, kes on poolt? kes on vastu? kontrollime elektrooniliselt. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. see on vastu võetud viieteist poolthäälega, neliteist on tagasi võetud, viisteist, kes on poolt kes on vastu? kontrollime elektrooniliselt. ja hääletus on lõppenud. tagasi lükatud äh, takkad kolmteist poolt, neljateist vastu häälega muudatusettepanek äh, kuusteist, kes on poolt, kes on vastu, see on erapooletu, vastu võetud ja seitseteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksateist, kes on poolt, kes on vastu, kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud hääletus on lõppenud tagasi lükatud, viisteist vastu, kolmteist poolt häält. Äh, kaheksateist tagasi võetud, kakskümmend poolt, vastu. kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud. ja tagasi lükatud kolmteist poolt, viisteist vastuhäält ning äh, kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu. kontrollime elektrooniliselt. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ja see on tagasi lükatud. kakskümmend kolm, kes on poolt, kes on vastu minu meelest vastu võetud, aga kontrollime elektrooniliselt. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend neli poolt, vastu, tagasi lükatud, kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend viis poolt, vastu, kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. neliteist poolt, neliteist vastu. seega tagasi lükatud. muudatus viis poolt ja vastu. kontrollime elektrooniliselt. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kuusteist poolt, kolmteist vastu kakskümmend kuus poolt, see langeb ära. kakskümmend seitse, kes on poolt, see langeb samuti ära. muudatus kuus poolt, vastu. ma arvan, et see on vastu võetud. muudatus seitse poolt, vastu. kontrollime hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kaheksa poolt, vastu, vastu võetud, muudatus üheksa poolt, vastu, vastu võetud, kakskümmend kaheksa langeb ära, kümme poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend üheksa poolt, vastu, kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, muudatus üksteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatus üks kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kaksteist, poolt, vastu, vastu võetud ning nüüd äh, tekst muudetud kujul hää, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud kakskümmend viis poolt, kaks vastu, kaks erapooletut, vastu võetud, palju õnne raportöörile. nüüd Euroopa Liidu Aafrika usaldusfond ja proua Kardiasabali raport, kõigepealt kompromiss A. kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? vastu võetud Äh, äh, muudatus kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatus neli, kes on poolt, vastu, kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud, muudatus neli. Äh, hääletus on lõppenud, vastu võetud seitseteist poolt, üksteist vastu. kompromiss B, kes on poolt kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss C, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss D, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd tekst muudetud kujul, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud kakskümmend viis poolt, neli vastuhäält. erapooletuid pole palju, õnne proua Kadrietsaval nüüd arvamus äh, komisjoni eksperdirühmade registri ja koosseisu kontrollimise kohta oui, pardon, pardon, pardon, pardon. vabandust, ütleb härra esimees. kõigepealt muudat- äh,, raport äh, kolmteist äh,, mis lükati edasi eile. annan nüüd sõna äh, José Manuel Fernandesile äh,. niisiis, äh, Gerard Depree saab sõna ja see puudutab äh, siis äh, muudesse jagudesse äh, ülekandmist, ümberpaigutamist. esimese ümberpaigutamisega ei ole probleemi Euroopa Kontrollikoja osas. üks muudatus alalise paigutuse kohta AD viide, see on tavaline kontrollikojas ning samuti ka äh, kaheksakümmend viis miljonit eurot eh, selle ümber paigutamine, et eh, eh, garanteerida legaalseid miinimumpalkasid Luksemburgis. teine on ühine taotlus regioon, regioonide komitee ja ECOSOC-i poolt kakssada üheksakümmend miljonit ECOSOC-i ja sada üheksakümmend regioonide komitee poolt et eh, keskkonnanõuetele mm, täit-, keskkonnanõuete täitmist eh, garanteerida ning mõlemate eh, komitee tehniline ülevaatamine. mul ei ole ühtegi vastulauset. hääletus pole vajalik, need ümberpaigutused võetakse vastu. kas keegi palub hääletust? ei ja. niisiis. Teile esitati hilinemisega üks tekst, mis äh, puudutab äh, majandussotsiaalkomiteed, aga see ei äh, tekita mingisuguseid lisaprobleeme. üks puudutab regioonide komitee, teine ECOSOC-i kuid eh, see, eh, mis me, puudutab sarnaseid eh, tegevusi, see puudutab hilisemat ümberpaigutamist ja sellega seotud varusid. hääletust ei ole vaja. niisiis võetakse vastu vaikiva nõusolekuga. nüüd edasi proua Trüppeli raport ja see puudutab komisjoni eksperdirühmade registri ja koosseisu kontrollimist. ning äh, meil on siin kompromiss A, mis katab muudatust üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, nüüd kompromiss kaks, mis katab muudatust kaks, proua Kresle poolt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatus kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kolm, mis katab muudatust neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus viis, kes on poolt, vastu, kontrollime, kontrollime muudatust viis. hääletus on lõppenud. vastu võetud viisteist poolt, üksteist vastu. nüüd muudatus kuus, kes on poolt, kes on vastu. minu meelest on see vastu võetud, muudatus seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kaheksa kahes osas. esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa. kontrollime teist osa, nimeline hääletus. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud ja see on tagasi lükatud viisteist poolt, viisteist vastu häält, muudatus üheksa, kes on poolt, kes on vastu? kontrollime elektrooniliselt äh, muudatust üheksa. hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud. vastu võetud kuusteist poolt, kolmteist vastuhäält. muudatus kümme, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli mis katab muudatust üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kolmteist, kes on poolt, see on väga tagasi võetud ja nüüd äh, tekst muudetud kujul nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ja ühehäälselt vastu võetud. palju õnne, raportöör. ja nüüd, kallid kolleegid, oleme päevakorraga jõudnud ühele poole. kohtume täna pärastlõunal kell viisteist null null toimub äh, väga huvitav kuulamine teemal uued finantsinstrumendid äh, VKE-de hüvanguks. ja nüüd on istung